start. Huh? I'm ready. Cari colleghi, kallid kolleegid, suure rõõmuga võtame siin täna vastu meie kolleegi Jan Takelli, kes on